the president. <laughs> the sitting is resumed. Thank you. istung jätkub, aitäh, järgmine päevakorrapunkt on äh, komisjoni avaldus lastehoiuteenuste kohta Barcelona eesmärgid ja ma annan kohe sõna volinik Spiidlale